Islandi jaoks otsustavaks aastaks. Islandi ametivõimud tahavad kõik läbirääkimispeatükid nii kiiresti kui võimalik avada. suur tänu! suur tänu, härra Preeda, nüüd on sõna härra Atkinsil. Uh, Madam Chairman, uh, first of all, can I proua esimees, ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri raporti puhul ja eh, ka selle puhul, et eh, ta on väga hästi juhtinud delegatsiooni, kes käis eh, Islandil ja mm, mina olin ka selle delegatsiooni liige. mina ei olnud enne Islandil käinud ja ma ei teadnud, mida oodata peale kaljurahnude, aga ma nägin, et tegemist on väga võrratu riigiga, me kohtusime väga võrratute poliitikutega ja sellega seoses ma tahaksin äh, tuua esile mõned punktid, kui te lubate. mul ei äh, ole äh, suuri probleeme selle raportiga. mõned pisikesed lahknevused küll on, aga see selleks. me kohtusime külaskäigu raames ka näiteks kalandusministriga, kes äh, äh, oli kui eh, stalinistlikust ajajärgust pärit viiekümnendatest aastatest ja see oli demokraatliku riigi puhul väga üllatav. Eh, ja ta ütles, et eh, Euroopa Liiduga liitumine toimub üle tema laiba ainult ja oli ka veel teisi selliseid mõtteavaldusi. ja seetõttu võib öelda, et Islandil on lahknevaid arvamusi. viimane äh, arvamusküsitlus, äh, mis seal läbi oli viidud, ütles, et lõhe on vähenenud viiekümnele viiekümnele, äh, varem oli see umbes seitsekümmend viis, kakskümmend viis. ja mulle mm, tuli üllatusena see, ähm, et Nad ei tea, et kas nad tahavad üldse seda taotlust esitada eh, liitumiseks või mitte, eh, rääkimata siis liitumisest endast. Eh, mina arvan, et nad peavad nüüd otsustama, mida nad tahavad selle avaldusega seoses, sest et kui nad ei ole kindlad, kas nad tahavad liituda või mitte ja ma tean, et ametlikult on see protsess juba alguse saanud, aga nad tegelikult ise ei ole absoluutselt kindlad. Ehm, ja ähm, umbes, et korraldada eh, referendum, vaatamaks, kas tahetakse liituda või mitte ja eh, siis eh, liikuda edasi ja nii edasi. ühesõnaga, see olukord on seal väga-väga seganud sellega seoses, seoses ja ma ei ole päris kindel, milline on nende motivatsioon tegutsemaks. nagu raportöör ütles, siis peamine valitsuspartei on selle liitumise poolt, aga koalitsioonipartner ja seda me mõistame Suurbritannias väga hästi, on selle vastu ja kui parlamendis hääletamiseks läks, siis äh, koalitsioonivalitsuse puhul äh, oli olukord selline, et äh, ähm, oli ainult ühehäälene häälte enamus ja see vähemuspartei hääletas vastumeelselt poolt selleks, et jääda võimule. ehk siis ähm, olukord on väga segane selles osas, mida nad tahavad teha äh, Äh, üks äh, rahandusega tegelev parlamendisaadik äh, ütles, et ta tegelikult tahab euroga liituda, ma ei tea, kas ta seda praegu ka tahab, tol ajal ta ütles, et ta tahab tegelikult euroga liituda, Euroopa Liit, no jah, seda peab vaatama, aga noh, nüüd võib-olla on olukord muutunud raportöör ütleb väga õigesti siin seda, mis puudutab kalandus- ja põllumajandusprobleeme. ma arvan, et me võime edasi liikuda Ähm, e, e, põllumajanduspoliitikas, aga ma kardan, et kalanduspoliitika puhul on väga keeruline edasi liikuda, sellepärast et kalandus on e, Islandi majanduse ja kultuuri tugitalaks ja seetõttu peavad läbirääkimised olema, tuleb läbi rääkida selles küsimuses Äh, ja mõlemad pooled peavad kindlasti järele andma selleks, et äh, tulemuse äh, saada. härra Stevenson, kes esindab Šotimaad, on kindlasti ka väga se tugeval seisukohal selle kõigega seoses. nüüd üldiselt rääkides, lugupeetud esineja, ma toetan seda raportit ja raportööri. tahaksin veel tuua kaks olulist punkti esile. meile kinnitati, et et äh, mõni aasta tagasi tekkinud võlgade kohene tagasimaksmine toimub ja mm, mõned kohalikud omavalitsused Suurbritannias äh, on mulle öelnud, et makse tehti tegelikult Suurbritannia äh, valitsuse poolt ja osaliselt on seda raha ka juba Suurbritannia valitsusele tagasi tulnud võttes arvesse selle parlamendi huvi Arktika probleemide vastu, eh, siis Island Euroopa Liidu liikmesriigina eh, saaks mängida väga olulist rolli eh, Arktika küsimustes ja mina arvan, et see on üks väga olulisi küsimusi, mida me peame läbirääkimistel Islandiga kindlasti käsitlema. veel kord palju õnne raportöörile, raporti sisuga ma suuri probleeme ei näe, ma soovin raportöörile palju edu Merci, madame Sergetini. suur tänu, proua Sergetini. suur tänu, proua esimees. ka mina käisin raportööriga visiidil Islandis ja ka mina olin esimest korda Islandis ja ma õppisin seal palju. mulle torkas kõige rohkem silma see, et Euroopa Liit, Euroopa komisjon on väga lahked uusi liikmesriike äh, liituma kutsuma, jätame küll Türgi kõrvale, kuid äh, liikmesriigid on nüüd need, kes peavad äh, ka need küsimused ära arutama. Island, Islandit majanduskriis tabas väga kõvasti ja nii nagu ka terve rida mm, teisigi riike, on Island nende riikide hulgas, millel on probleeme. meil nüüd euroalal on veelgi rohkem probleeme. peale selle Islandi kodanikud ei ole veel ära otsustanud, kas nad soovivad liituda või mitte. ma arvan, et oleks päris mõistlik, kui me seda lõiget üheksa resolutsioonis muudaksime. me võime küll muret tunda Islandi olukorra pärast, kuid me peaksime ka teadmiseks selle võtma nimelt, et valitsuses on äh, seisukohad vastuolulised, kuid see ei tähenda seda, et valitsus ei toimi ja ei saa oma ülesannetega hakkama ja see ei tähenda ka seda, et läbirääkimised tuleks ära lõpetada. on ju nii, et äh, opositsioon Islandis pöörab tähelepanu sellele, et läbirääkimisi jätkataks ja ma arvan, et ka Islandi valitsusele tuleks rohkem äh, Islandi valitsuse vastu tuleks rohkem austust üles äh, näidata. Islandi valitsus üritab äh, rahvast esindada nii hästi kui võimalik äh, ja seda ka veel enne, kui Islandist saab Euroopa Liidu liikmesriik. on kahju, et meil ei ole ikka veel lahendatud probleeme makrelli püüdmisega. me võime Islandilt väga palju õppida jätkusuutliku kalanduse osas. Mak-, makrellivarud ei mängi seal küll väga suurt rolli. Islandi valitsus peab Äh, tõesti midagi ära tegema selleks, et Islandi enda makrellivarud ei ammenduks. peale selle on tähtis ka äh, rääkida vaalapüügist. ma ise olin täiesti šokeeritud, kui mulle taldrikul viimasel päeval toodi känakas vaalaliha. ja siis paar positiivset märkust ka ma arvan, et Euroopa Liidul on võimalik õppida Islandilt ka energiasektori osas, veejõujaamad toimivad seal väga hästi, nii et need on asjad, mis tuleb ka positiivselt välja tuua. suur tänu ja järgmisena härra Panseri ja härra Sassuuli ei ole siin täna kohal, sellepärast siis. president, come detto, sostituisco l'onorevole Sassoli, che non può essere presente, la suur tänu, mina esindan siin täna härra Sassulit, kes ei saanud kohale tulla. ma leian, et härra Preeda resolutsiooni ettepanek on väga tasakaalustatud ja toob välja kõik kriitilised punktid äh, mis äh, tulevad välja Euro Islandi liitumisel Euroopa Liiduga, nii et meie oleme selle tekstiga rahul. tuleb Äh, toonitada neid edusamme, mida Island on teinud, nagu näiteks äh, sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem ning äh, kuue uue peatüki avamine ja nelja peatüki äh, esialgne sulgemine, nii et see kõik näitab, et riik on õigel teel, nii et tõesti on positiivseid asju, mida välja tuua, aga on siiski veel mõningad asjad, mis tuleb selgitada, on mõned varjuküljed, mida ka minu eelkõnelejad juba mainisid. eriti, mis puudutab äh, iSafe'i, see küsimus tuleb äh, ära lahendada, me tõesti üritasime seda tüli lahendada andsime kõik, mis võimalik, kuid on liiga palju erinevaid äh, arvamusi selles äh, küsimuses. ka liitumise osas ei olda ühel meelel ning ka kalapoliitika, kalanduspoliitika, siin tõesti pingutatakse nüüd selleks, et kokkuleppele jõuda Islandi ja Euroopa Liidu vahel jätkusuutlik kalandpüük, see on väga tähtis, väga tähtis on selles valdkonnas teha edusamme, sest sellega äh, on vaja kaitsta ka töökohti. siis vaalapüük, ka seda mainiti juba, äh, ka siin on Euroopa Liidul väga selge õigustik välja töötatud ja seda peab ka äh, Island ähm, austama ja üle võtma. lõpetuseks tuleb öelda, et on tehtud suuri edusamme ja need edusammud näitavad, et me soovime edasi liikuda liitumis äh, läbirääkimistega, kuid Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ka tulevikus äh, kavatseb tähelepanu pöörata erinevate peatükkide avamisele. me teeme koostööd raportööriga ja kohe kindlasti me teeme ka muudatusettepanekuid, suur tänu! Merci, madame Gomez! suur tänu, proua Gomez! Euh, euh, ma tahaksin õnnitleda kolleeg Predat selle raporti puhul. ka mina arvan, et see kindlasti aitab kaasa Euroopa Liidu tugevdamisele, kui Island meiega ühineb. ma ei osalenud sellel visiidil, mis aset leidis, millest kolleeg Preda rääkis, aga ma tunnen Islandit ma tahan öelda, et ma imetlen äh, väga seda riiki ja selle riigi rahvast. imetlen nende tõest, seda tugevalt juurdunud demokraatiat, inimõiguste kaitset. Neil on valulisi kogemusi majanduskriisiga seoses. ja just äh, seoses demokraatliku kontrolli puudumisega majandusprotsessi üle, ma arvan, et kõiges selles osas on Euroopa Liidust tõesti kasu. ja nii, nagu teised kolleegid ütlesid, et äh, Islandil on väga suured kogemused taastuvenergiaallikatega ja ka see on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis nende osakaal regionaalsel tasandil ja arvesse võttes äh, küsimusi, mis seonduvad äh, kliimamuutuse, kliimamuutustega Arktikas, on samuti väga tähtsad. ja meie oleme Islandi üheks väga tähtsaks majanduspartneriks, arvesse võttes just äh, tursavarude kasutamist, see puudutab otseselt äh, Portugali ja Islandit ja praegusel hetkel volinik Damanaki vaatab äh, täiesti ümber meie kalanduspoliitikat ja see kindlasti võimaldab meile leida lahendusi Islandi igati loomulikele mõistetavatele muredele ja seega tahaksin korrata, et ma kindlasti toetan kolleeg Breda raportis sisalduvaid järeldusi. härra Tartmund, palun. Thank you, thank you very much, madam chair. suur aitäh, lugupeetud esineja äh,. mul on mõningad asjad, mida ma tahaksin tõstatada. Äh, võib-olla tõlk kes tuli see valesti läbi, aga minu auväärt kolleeg, kes on ka asendusliige, väitis väidetavalt, et Islandil on midagi Euroopa Liidult õppida jätkusuutliku kalanduse osas, vähemalt nii mulle tõlkes kõlas ja mulle tundub, et kontseptsioon selles osas, et Euroopa Liidult on kellelgi midagi õppida, kus meil on kalanduspoliitika raames surnud kalu vette tagasi visatud Äh, äh, ja äh, Euroopa Liit on hävitanud Suurbritannia kalavarud, et selles kontekstis ei ole see mm, õige. järgmine, see Robert Atkins mainis siin Islandi kalandusministri seisukohti ja ta kirjeldas seda inimest kui stalinistlikku, aga Äh, ma arvan, et äh, kui olla Islandi kalandusminister ja Islandi majandus äh, sõltub mm, kalandust rohkem kui mis tahes majandusüle kogu maailma, siis on täiesti õigustatud olla kriitiline selles osas, et Island eh, liitub Euroopa Liiduga ja kindlasti ei tohiks seda härrasmeest kirjeldada kui stalinistlikku eh, lihtsalt sellepärast, et eh, ta ei ole nõus härra Atkinsiga. ma tahaksin öelda ka selle, seda, et Islandil on olnud parlament üle tuhande aasta juba ning kummaline on see, et inimene, kes on olnud parlamendisaadik parlamendis Äh, väga lühikest, mis on olnud olemas väga lühikest aega, räägib äh, Islandi parlamendi saadikuga äh, sellisel toonil või räägib temast sellisel toonil. nüüd aga sisulised küsimused. Island on kandidaatriik ja tõsiasi on see, et rikkad riigid nagu Šveits ja Norra ei taha liituda Euroopa Liiduga. võrdlemisi vaesed riigid, Kosovo ja Horvaatia ja tõenäoliselt ka Serbia, Montenegro, nemad tahavad liituda Euroopa Liiduga. Islandi puhul puhul on meil väga huvitava näitega tegemist. Island oli rikas äh, riik ja pidas ennast rikas riigiks. Äh, kui ta oli äh, rikas riik, nagu Robert Atkins ütles, siis seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti inimesest oli Euroopa Liiduga liitumise vastu ja siis tuli finantskriis, kahe tuhande kaheksandal aastal toimus kokkukukkumine ja see tabas Islandit kõige hullemini, hullemini kui teisi riike ja võttes arvesse neid olusid, Eh, siis hakkas Island pidama ennast vaeses, vaeseks riigiks eh, ja siis muutis oma meelt ja eh, ka Islandi meelsus muutus Euroopa Liidu suunal ja nüüd Islandi suureks varaks on oma inimeste leidlikkus ja loomulikult ka kalandussektor on oluline ja selle kõige abil on Islandi majandus taastunud hämmastava kiirusega ja Äh, Island on maksnud tagasi Ühendkuningriigile ka raha, mis on äh, midagi, mis ei ole väga tavaline Euroopa Liidus, olgem ausad. ja äh, nüüd on Euroopa Liiduga liitumist pooldavate inimeste hulk vähenenud, nüüd on protsendi viiskümmend, viiskümmend jämedalt ja nüüd, kui Island järjest paremale järjele saab, hakkavad järjest rohkem inimesi oma seisukohti muutma ja on Euroopa Liidu vastu. mina tahaksin Islandile öelda, et kui te mõtlete Euroopa Liiduga liitumisele, siis ärge tehke seda. Teie äh, kalavarud kaovad, te olete hakkate saama äh, netomaksjaks, te peate toetama selliseid riike nagu Serbia või Kosovo, äh, teie poliitikuid hakatakse ignoreerima ja sellised poliitikud, kes teiega nõus ei ole, neid hakatakse stalinistlikeks kutsuma. kannatust natuke ähm,. härra Dartmouth, näete, et Äh, teil lastakse rääkida, proua Sargentini. ma teen väga kiiresti, ma räägin inglise keeles, sellepärast et äh, tundub, et äh, hollandi keeles kõnelemine ajab inimesed segadusse. mina esindan rohelisi ja kui mõni inimene sai aru, et Island peaks õppima meilt, kui tegemist on jätkusuutliku kalandusega, siis võtke teadmiseks, et tegelikult ma tahtsin öelda hoopis vastupidist. suur aitäh, härra Vigenin, palun! Thank you, I, I just wanted to well.... suur tänu, tahtsin lihtsalt natukene võib-olla siin kõnepruuki muuta ja teha ühe märkuse. tihti räägime me laienemisest ja mõtleme Lääne-Balkani riike ning äh, kipume unustama, et Island on ka üks nendest riikidest, kes peab liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. me pingutame palju oma suhetes äh, Lääne-Balkani riikidega me oleme palju paremini esindatud, meil toimub poliitiline dialoog ka parlamendi tasemel ja see on meie kolleegidele ja sõpradele Islandis jätnud mulje, et me nagu ei olekski Islandist huvitatud. mul oli võimalus kunagi öelda, et Islandi probleemi puhul on probleemiks see, et Islandiga pole nii palju probleeme. meil tuleb äh, leida tee, kuidas oma dialoogi parandada, meie esindatust parandada ja ka parlamendifraktsioonid peaksid seda tegema. me peaksime eh, suurendama ka, eh, parandama ka teavitustööd, et mis on Euroopa Liit, mis on selle eelised, et me tõesti oleksime, nad on tõesti huvitatud meiega tihedamast dialoogist ja me peaksime sellele huvile vastu tulema muidugi Islandi kodanikud eh, kätes on otsustada, kas nad tahavad Euroopa Liiduga liituda või mitte. aga see, mida härra Taatmov eh, mainis, et need riigid, mis on vaesed ja äh, hädas, soovivad liituda ja kui nad saavad rikkaks, siis nad ei taha. tegelikult äh, minu arvates äh, teeb liiga lihtsaks Euroopa Liidu laienemise äh, kontseptsiooni, sest äh, asi ei ole ju mitte ainult rahas ning me peaksime sellega Islandi, peaksime seda ka teistele selgeks tegema, sest Islandi kodanikud hakkavad sellest aru saama. tegemist on solidaarsuse küsimusega, meil on ühised eesmärgid, ühisne pühendumus ja Euroopa Liit Äh, kui me esindame seda kui liitu, mis äh, jagab ainult raha, siis otse loomulikult võib-olla inimesed pole huvitatud alati sellega liitumisest. nii et äkki me peaksime Euroopa Liidu komplekssust pigem esile tooma, mitte aga teda lihtsustama. suur tänu ja nüüd saab härra Breda raportöörina sõna selleks, et võtta arutelu kokku suur tänu, proua esinaine, ma tänan kõiki kolleege märkuste ja kommentaaride eest. lühidalt paar põhilist punkti. tegelikult ei esitatud mulle nii väga küsimusi, aga siiski, mis puudutab küsimust, mis on seotud kalandusvaldkonnaga ja kala, kalandusministriga, siis ma ei alustaks arutelusi või ei sekkuks siin härra Tartmuti ja härra Atkinsi omavahelisse arutelusse, aga ma viitaksin siin ühele hiljutisele uurimisele Islandis ja üks kolmandiku islandlastest soovib, et kalandusminister lahkuks oma kohalt, sellepärast et nad leiavad, et ta ei ole enam suuteline haldama oma valdkonda. ja lisaks sellele on Islandis veel kava ühendada kalandusvaldkond äh, tööstus- ja turismiministeeriumiga Äh, oleks äh, teistsugune formaat läbirääkimisteks ka Euroopa Liiduga. edasi, mis puudutab proua Sergentini sõnavõttu, siis mina arvan, et äh, me peame rääkima nendest äh, erinevustest, eriarvamustest valitsuse siseselt ja ma arvan, et see sõnastus või vorm, mida mina kasutasin, ei ole liiga jõuline tegelikult on tegemist millegi suhteliselt huvitavaga, kui me mõtleme selle peale, mis alles hiljuti on aset leidnud. nüüd, mis puudutab makrelli siis tegemist on sellise küsimusega, mille osas on käimas läbirääkimised Islandi, Fääri saarte ja Euroopa Liidu vahel. ma loodan, et see ei saa äh, kuidagi mõjutama liitumisläbirääkimisi. ma olen igati nõus proua Sergentiniga ja teiste kolleegidega, kes ütlesid, et Island äh, on tõesti inspiratsiooni allikaks selles osas, mis puudutab taastuvenergiaid nii et meil on tõesti väga palju õppida neilt selles osas. ma tänan härra Pantseenit ja proua Gomezi nende märkuste eest ja märkuste eest, mis Islandi kohta või selle, selle eest, mis nad ütlesid Islandi kohta ja seoses sellega, mis härra Vigenin ütles, ma ütleksin, et eh, jah, et ei ole Lääne-Balkani riigiga tegemist, aga siiski on tegemist kandidaatriigiga ja tegemist on sellest seisukohast erilise juhtumiga ja ma ei arva, et eh, see küsimus on kuidagi seotud siis kas vaesuse või rikkusega, mis puudutab härra Tafi äh, märkust toetuse osas eurointegratsioonile ja ma tahaksin rõhutada, et see toetus oli tunduvalt suurem enne kriisi, mitte kriisi ajal, vaid enne kriisi. toetus integratsioonile oli vägagi ulatuslik, aga küsimus on nüüd selles, et et see integratsiooni pooldajate põhiline äh, Äh, argument, mida nad kasutasid, oli, et euro on tugev, et see on just see põhiline argument. aga ega islandlased ei suuda taastada usaldust meie ühisrahasse, nii et see enam ei ole enam sama kaaluga argument. nii et toetus enne kriisi oli tunduvalt tugeva, tugevam, kriisi ajal sotsiaaldemokraadid kasutasid ära Äh, ja tõstatasid selle küsimuse parlamendi aruteludes, aga usalduse vähenemine Euroopas on seotud ka euro nõrgenemisega. see ei ole seotud vaesuse või rikkusega. Need oleksid need mõningad täpsustused, mis ma soovisin teha. me arutame seda veel jaanuari lõpus, aga proua esinaine kindlasti teavitab meid nendest kuupäevadest suur tänu, härra Breda, tõesti tahaksin meelde tuletada teile neid kuupäevi. nii et esimene arutelu oli siis täna, kaksteist jaanuar kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kolmkümmend üks jaanuar, kolmekümne esimeseks jaanuariks vaadatakse läbi komisjonis kuuendal veebruaril äh, hääletus ja täiskogul esimesel märtsil ma tänan raportööri selle töö eest, mis ta on ära teinud ja tänan teda tema poolse raporti tutvustuse eest ja läheme nüüd päevakorra kuuenda punkti juurde, Maroko osalemine liidu programmides. nii et tegemist on soovituste eelnõuga, mis puudutab assotsiatsiooni äh, Euro, Euroopa äh, Vahemere assotsiatsiooni protokolli, mis lubab Marokol osaleda Euroopa Liidu programmides. protokoll mis on esitatud parlamendile heakskiitmiseks, keskendub põhiprintsiipidele äh, Euroopa Liidu Maroko äh, vahelises koostöös ja Mar-, Maroko osalemises ja nüüd on sõna proua Neitsil, kes on raportöör. proua esinaine, kallid kolleegid, suur tänu, kõigepealt tahaksime alustuseks äh, mainida ühte väikest logistilist detaili, kui ma siia tulin, siis need härrad, kes kohvi pakkusid, olid väljas ja nad keeldusid tulemast tagasi siia selleks, et mulle kohvi pakkuda, nii et ma pidin endale ise kohvi võtma. et võib-olla võiks neile õpetada natukene äh, paremat käitumist või viisakust meie suhtes. aga tulles nüüd selle õigusloomelise ettepaneku juurde Eh, komisjoni esialgse õigusloomelise ettepaneku juurde, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, sealhulgas ka erinevate fraktsioonide ametnikud, kui ma tohiksin paluda, et te äh, võimaldaksite mul rääkida natukene vaikust või jätkate omavahelist arutelu väljas Euroop. Euroopa Euroopa naabruspoliitika raames teatud programmide ja teatud Euroopa Liidu ametite avanemine, eh, Euroopa partnerluspoliitika eh, riikidele on üks meetmetest, mis aitab kaasa vastavate riikide kaasajastamisele eh, ja see aspe-, seda aspekti rõhutatakse komisjoni teatises, mis puudutab seda äh, projekti ja see teatis on pärit kahe tuhande seitsmendal aastal ja kahe tuhande seitsmenda aasta viiendal märtsil kiitis ka nõukogu selle osa. ja kaheksateistkümnendal juulil kaks tuhat seitse, tuginedes järeldustele ja teatisele, edastas äh, nõukogu läbirääkimisteks äh, terve rea läbirääkimisi mandaat või raamlepinguid, mille üle peaks läbi rääkima vastavate riikidega ja mis puudutab nende osalemist liidu programmides kahe tuhande seitsmendal aastal jõuti lõpule läbirääkimistega Iisraeliga ja kahe tuhande kaheksanda aasta aprillis kirjutati vastavale protokollile alla ja äh, on lõppenud ka läbirääkimised Ukrainaga. juunis kaks tuhat seitse otsustati alustada läbirääkimisi Marokoga. Need läbirääkimised töö on lõpule jõudnud komisjoni suureks rahulduseks ja on esitatud õigusloomeline, esialgne õigusloomeline ettepanek, mis on pärit siis seitsmeteistkümnendast maist kaks tuhat kümme ja selle olles muudatused sisse viinud, kiitis selle heaks nõukogu septembrikuus ja nõukogu avaldas õigusloomelise ettepaneku kahekümne seitsmendal septembril eelmisel aastal õiguslik alus on artikkel kakssada seitseteist ja kakssada kaheksa Lissaboni leppest äh, paragrahv kuus ja paragrahv kaheksa lõige kaks protokoll puudutab Maroko osalemise põhimõtteid Euroopa Liidu programmides ja täpsemalt sellistes programmides, mis puudutavad prioriteetseid valdkondi prioriteetseid valdkondi nii Maroko kui Euroopa Liidu jaoks, konkurentsivõime, arendustegevus, innovatsioon, Toll, Caesar ja Marko Polo. ja protokollis kohaldata, kasutatakse tüüpeklausleid, mis tulenevad Euroopa Liidu naabruspoliitikast ja vastavalt millele need protokollid sõlmitatakse, sõlmitakse. ja siin räägitakse ka spetsiifilistest tingimustest, mis puudutavad Mar-, Maroko osalemist programmides eraldi võetuna. finantsosalus, osalemine hindamisprotsessis, Need on need sätted, mis pannakse paika Euroopa Komisjoni ja Maroko vahel. ja läbiräägitud tekste näeb ette ka seda, et osapooled kasutavad ajutiselt äh, protokolli protokolli sätteid nii kaua, kui see äh, protokoll allkirjastatakse. ma ei tea, kas on vaja, et ma siin äh, räägiksin nende, selle protokolli põhisätetest kõige tähtsam on see, et see võimaldab Marokol osaleda äh, kõigis Euroopa Liidu praegustes ja tulevastes programmides. Maroko osaleb äh, ka rahaliselt vastavas Euroopa Liidu eelarves, mis on seotud nende programmidega, kus ta osaleb. Maroko esindajatel on lubatud osaleda vaatlejana just neid puudutavates küsimustes halduskomitees, kelle pädevusse kuulub äh, järelevalve või seire. Maroko esindajate suhtes kohaldatakse samu reegleid, protseduure nende programmide osas kui liikmesriikide, kui liikmesriikidele ja spetsiifilised tingimused, mida kohaldatakse Maroko osalemise puhul igas programmis eriti just nendepoolne rahaline finantsosalus ja osalemine hindamises pannakse paika kokkuleppe tasandil komisjoni ja Maroko vastavate ametivõimude vahel ja viiakse läbi kontrollid ja finantsauditid ja protokolli kohaldatakse perioodi kestel, millal kehtib Euroopa Liidu ja Euro-Vahemere kokkulepe ja selle kõigil ei ole mõju Euroopa Liidu eelarvele, sellepärast et Maroko osaleb rahaliselt vastavalt oma osalustasemele nendes programmides, aga finantseerimaks oma osalemist võivad nad taotleda abi vastavalt naabruspoliitika instrumendile, mida juba praegu kasutatakse nii et see ettepanek, mis ma olen teile esitanud, siis ma, ma arvan, et seoses selle ettepanekuga on tähtis rõhutada seda, et kõik küsimused, mis puudutavad põhivabaduse ja inimõigusi, kujutavad endast väga tähtsat küsimust Euroopa Liidu ja Maroko vahelistes suhetes ja Maroko osalemine nendes erinevates programmides peab kaasa aitama Maroko elanikkonna heaolule mm, edenemisel, sealhulgas ka Lääne-Sahara elanikkonnale. nii et ma arvan, kuna tegemist on küsimusega, mis on väga tähtiks nii minule kui mu kolleegidele, siis ma arvasin, et ma pean täpsustama siin ettepanekus ka seda, et ja kui te lubate, siis viimane kommentaar, isikliku laadi kommentaar, proua esinaine, väga lühidalt ma tahaksin öelda, et ma tunnen Marokot väga hästi, ma viibin tihti selles riigis ja ma tahaksin rõhutada seda, et Marokot ei peaks karistama selle eest, et, et ta ei ole läbi elanud neid äh, vapustusi, muutusi, mida me nägime Tuneesias, Egiptuses ja teistes selle piirkonna riikides. Maroko on alustanud oma pro-, reformide protsessi juba mitmeid aastaid tagasi ja seda vastavalt äh, Muhamed, kuninga Muhamed kuuenda otsustele, et äh, tuletage meelde, on äh, käimas või leidis aset nõndanimetatud tinarasketel aastatel reformide protsess kuningas on eh, pidanud sekkuma kaks korda, aga naiste õigusi puudutav er, seadus on vastu võetud, on veel teisi õigusakte, mis puudutavad su-, soolist võrdõiguslikkust, mida kohaldatakse, vastavalt sellele on muudatused sisse viidud ka põhiõigusesse eh, põhiseaduslik äh, reform äh, esitati ka referendumile ja referendumil osalemise tase oli väga kõrge. muidugi on veel nõrku punkte, aga tegemist on riigiga, mis on valinud reformide tee ja oleks väga kahju, kui sellepärast, et need reformid äh, leiavad aset rahulikumalt, et, et johtuvalt sellest me ei paneks tähele või ei väärtustaks neid reforme. ja suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, proua Neits, nüüd on sõna härra Panseeril. kaks minutit, kui te saaksite jääda kahe minuti piiresse. E, e, suur tänu, proua esimees. mina asendan härra Bejoni. see Euroopa Liidu Maroko protokoll, mis on Euroopa Parlamendile esindat-, esitatud selleks, et oma heakskiidu anda, annab Marokole võimaluse osaleda ühisagentuuride ja programmide töös. nii et paika on pandud tingimused, mida on vaja äh, koostööks. Maroko on juba üles näidanud huvi teatud programmides osalemiseks, nagu näiteks Caesar, Marco Polo, konkurentsivõime ja innovatsiooniprogramm ja nii edasi. nii et see programm on tõesti toetuseks reformiprotsessile, mida Marokos läbi viiakse ja see on ka tegelikult julgustavaks märgiks, et reformi teed tasub edasi käia nii et selles mõttes on see tegelikult ka kooskõlas naabruspoliitika eesmärkidega viimasel nädalal võtsime me ju täiskogul vastu ka naabruspoliitikat puudutava raporti ja me ütlesime, et me toetame Araabia riike nende reformipüüdlustes. see tegemist on konkreetse tulemusega, me oleme sellele riigile andnud edasijõudnud riigi staatuse, ehk et ta võib osaleda ühisturul, turu, samm-sammult äh, kaasamine äh, Äh, ka strateegilisse partnerlusse kaasamine ja nii edasi. nii et äh, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on väga positiivselt meelestatud selle protokolli osas. me usume, et igatepidi on õigustatud see, et me selle protokolli sellisel kujul vastu võtaksime ja härra Preeda Rahvapartei puhul, nimel. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Neitsi selle raporti koostamise eest ja seejärel tahaksin öelda, et meie Rahvapartei seisukohast me oleme igati nõus selle raporti järeldustega, et heaks kiita protokoll, mis puudutab Maroko osalemist liidu programmides ja nii, nagu proua Neits juba ütles, tahaksin ka mina rõhutada, et see protokoll võimaldab Marokol öö, äh, reaalselt osaleda Euroopa Liidu programmide ellurakendamises, nii seega Marokot noort käsitletakse võrdse partnerina ja ta osaleb teda huvitavate programmide eelarves, see on täpselt sama, samadel tingimustel nagu äh, liikmesriik, liikmesriigid. ma arvan, et selle kokkuleppe sätted on igati vastavuses äh, nende suhetega, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu ja Maroko vahel. meie jaoks on tegemist selge sõnumiga, mis räägib toetusest sellele riigile ja te kindlasti teate, et et mõned päevad tagasi lükati tagasi kalandust puudutav protokoll, aga seetõttu toetus sellele protokollile on veelgi tähtsam ja ja see oleks positiivseks signaaliks, julgustamaks marokolasi edasi minema oma demokraatlike reformidega, põhiseaduslike reformidega, üks väike viga seletuskirja lõpus siin selles tekstis, siin öeldakse, et kahe tuhande viienda, kaks, kahekümne viienda detsembri valimistest räägitakse. et see oli kakskümmend viis november peaks olema see parlamendivalimiste kuupäev. Euh, suur tänu, härra Preda ja nüüd on sõna proua Monissil. Gracias, eh, presidenta. Eh, yo comparto. jah, suur tänu, proua esimees mina olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Neits. tema soovitusega olen ka nõus. ma arvan, et tuleb tunnistada, et Maroko on teinud suuri edusamme ja et ja ma arvan, et see majanduslik äh, olukord seal on ka tähtis Euroopa Liidu jaoks. ma arvan, et tegemist on väga tähtsa poliitilise ja majandusliku reformiprotsessiga, see toimub praegu ja Euroopa Liidu naabruspoliitika peab öö, äh, seda kuidagi kajastama. me peame hoolitsema selle eest, et öö, äh, naaberriigid saaksid meie programmidest osa võtta nendel tingimustel, mis konkreetselt on paika pandud ning ma tahan siinkohal eriti välja tuua proua Neitsi põhjenduse. ta ise rääkis äh, hädavajalikkusest äh, selles osas, et poliitilised meetmed peavad äh, tulema kasuks kõikidele regioonidele, äh, kaasa arvatud ka Lääne-Saharale. ja on väga tähtis, et on tagatud ka rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine ja see tähendab seda, et kõik ähm, kodanikukihid ka tõesti saavad siis kasu nendest programmidest Euroopa poliitika peab arvestama ka kohaliku rahvaga. suur tänu ja proua Koomes, palun! suur tänu, mina tahaksin proua Neitsi õnnitleda selle raporti puhul ja ka tänada teda selgituste eest, mis ta andis. mina olen nõus tema lõppjäreldustega käimas on väga tähtis reformiprotsess Marokos, ma arvan, et seda võib kõva häälega välja öelda, ja me oleme andnud äh, oleme nüüd äh, Marokoga sõlminud strateegilise partnerluslepingu ning mina olin eelmisel nädalal üks nendest, kes äh, hääletas hääletas äh, kalanduslepingu vastu, mitte sellepärast, et mul oleks midagi koostöö vastu Marokoga, kuid me räägime siin väga tähtsatest küsimustest, mis on lahendamata, nagu näiteks Lääne-Sahara staatuse küsimus. ja proua Neits oma suulises sissejuhatuses ka juba tõstatas selle küsimuse. Need küsimused tuleb tõesti päevakorda tõsta, neid, nende üle tuleb rääkida ei saa leppida sellega, et sellised probleemid pannakse ta-, sahtli põhja tolmuma. kui hääletati kalalenduslepingu vastu, siis ei tähenda, et oldaks Maroko vastu. me soovime, et probleem lahendatakse ja probleemiks on Lääne-Sahara küsimus. sest muidu lihtsalt Euroopa Liit ei saa olla oluga rahul. see on väga tähtis ka julgeoleku mõttes, tegemist on regiooniga, kus äh, terroristlikud organisatsioonid on aktiivsed ja me peame Lääne-Sahara küsimuse lahendama. seda tuleb selgelt välja öelda ning me peame võitlema ka sealsete terroriorganisatsioonide vastu. olen nõus proua Neitsi ettepanekuga ja olen nõus ka selle poliitilise sõnumiga, mida soovitakse meie Maroko sõpradele anda. Sorry, I lost. Vaigel. Thank you very much uh,, chairperson suur aitäh! mina tahaksin äh, toetada raportööri selle väga tasakaalustatud äh, lähenemise eest, äh, mis siin raportis on ära toodud. selline lähenemine on midagi, mida ma saan toetada aga nagu minu kolleeg proua Kohmes juba ütles, siis äh, ka mina tahtsin äh, tuua välja probleemi, äh, mis Marokole Lääne-Saharas on. minu arvates Maroko ei käitunud väga targalt, kuulutades kalandus äh, sõja Euroopa Liiduga kohe pärast äh, Euroopa Parlamendi poolset hääletust eelmisel äh, nädalal. Äh, meil olid sügavuti minevad põhjused hääletamaks nii, nagu me hääletasime ning Maroko peaks võt-, võtma seda sõnumit, eh, mille saatis välja demokraatlikult valitud parlament, eh, kui konstruktiivset sõnumit eh, selleks, et probleemi saaks lahendada. ma käisin hiljuti Lääne-Saharas ja ma mõistsin, et Lääne-Sahara inimesed, kes elavad laagrites, ei saa absoluutselt kasu Euroopa Liidu ja Maroko vahelisest koostööst ma arvan, et me peame leidma lahenduse selliselt, nagu ÜRO seda defineeris, nimelt referendumiga või eh, referendumiks on ettevalmistused tehtud eh, Maroko valitsus ja Polisario on teinud koostööd eh, hääletusnimekirjad on valmis tehtud ja nüüd on kõik poliitilise otsuse taga me loodame, et Maroko teeb seda, mida rahvusvaheline kogukond tahab, et nad teeksid nimelt, et nad korraldaksid rahvahääletuse äh, Lääne-Sahara äh, küsimuses. suur aitäh, härra Ajaki! Thank you, I associate. suur aitäh, ma liitun oma kolleegidega, kes rõhutasid äh, selle leppe positiivseid aspekte. ma tahaksin omalt poolt esile tõsta kaks asja kõigepealt äh, me peame toetama neid jõude, mis Marokos tahavad demokraatlikke reforme läbi viia, aga samal ajal me ei pea iseenesestmõistetavaks pidama seda protsessi. kuni praeguseni me oleme näinud eh, seda, et eh, reformi soov ja liikumine on eh, kasvanud, aga me peame nägema mm, tagajärgi, põhiseadusreform on olnud üsna nõrk, me oleme väga kaugel veel sellest, et näha Marokot saamas põhiseaduslikuks demokraatiaks. teine küsimus puudutab Lääne-Sahara küsimust ja seda selles dokumendis piisava põhjalikkusega ei käsitleta. me tahaksime näha Maroko poolset poliitikat, mis ähm, oleks kasulik Äh, Lääne-Sahara, Sahara inimestele. me peame selgemalt välja ütlema selle, et äh, Lääne-Sahara ei kuulu Marokole ning mis tahes äh, kokkulepe või leping, mis ei lähtu sellest punktist ja mis ei austa Lääne-Sahara rahvusvahelise staatust, ei ole õige, korrektne rahvusvahelise õiguse kohaselt ning see käib ka Euroopa Liidu põhimõtetega vastu ollu. Äh, põhimõtteliselt olen ma kõigega äh, nõus, äh, aga ma oleksin olnud rohkem rahul, kui need punktid, mida ma siin just tõstatasin, oleksid selgemat käsitlust leidnud siin. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Neits kokkuvõtteks suur aitäh, äh, ma loodan, et mu kolleegid äh, annavad mulle andeks, kui ma praegusel hetkel ei hakka rääkima üksikasjalikult Lääne-Sahara küsimusest. Äh, minu arvates oli oluline seda mainida, sellepärast et see on problemaatiline küsimus, kui ma nüüd seda diplomaatiliselt siin väljendan, ja me peaksime seda teemat endiselt kindlasti veel tulevikus ka jälgima. ma tänan kõiki kolleege, kolleege, kes väljendasid äh, oma kavatsust anda nõusolek äh, sellele protokollile. tegemist on tõesti väga tähtsa kokkuleppega. üks punkt, äh, mille juurde ma tahaksin veel tagasi tulla, millest härra Arnaki rääkis, puudutab see neid ettepanekuid, mis sisalduvad põhiseaduslikus reformis, mida Maroko ellu viib. ma arvan, et on väga delikaatne konstitutsioonilise demokraatia öö, esindajatel kritiseerida teise konstitutsioonilise demokraatia põhiseaduse sätteid. ma arvan, et reform, mis Maroko on välja pakkunud, sisaldab väga tähtsaid punkte. muidugi neid peab veel katsetama või testima reaalsuses, aga ma tahaksin tähelepanu juhtida just ühele põhimõtteliselt on nüüdselt, nüüdsest keelatud mandaadi kestel poliitilist fraktsiooni vahetada. ja Marokos tihti just enne valimisi mõningad inimesed või, või partei tekib enne valimisi ja pärast lahustub nagu teistes. aga nüüd see uus säte sunnib poliitilisi parteisid tunduvalt rohkem tegelema oma valijatega kui varasemalt. ja öö, äh, reaalsus on see, et, et on palju poliitilisi parteisid, kellel on oma ajalugu, kes on kaasatud väga tähtsatesse aruteludesse, on koalitsioonivalitsus, mida praegu just moodustatakse, nii et ma arvan, et see on pigem üks hea eeskuju selle piirkonna öö, teiste riikide jaoks. ka suur tänu kolleegidele nende sõnavõttude eest! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar kell kaksteist ja nüüd teeksin ettepaneku, kallid kolleegid, et läheksime päevakorrapunkti number seitse juurde. ja see on siis arvamuste vahet kiituses seoses Euroopa Parlamendi resolutsiooniga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eduaruande kohta ja, ja annangi sõna härra Hewitile, kes on raportöör selles küsimuses. president uh, and good morning uh,. suur aitäh, lugupeetud uh, esinaine, tere hommikust kõigile. Mm, tegemist on esimese korraga, mil mul on um, uh, olnud võimalus siin komisjonis Äh, esitada raportid Jugoslaav, endise Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi kohta äh, ja ma tahaksin tänada kõiki ähm, kolleege siin komisjonis, aga variraportööre, kes ähm, on algusest peale olnud valmis tegema konstruktiivset koostööd äh, ning ähm, ma püüan neid kaasata äh, sellel protsessil, mis puudutab äh, minu raportit äh, siin parlamendis Äh, lisaks äh, tahan ma öelda, et alates juunikuis, juunikuust on mul äh, olnud võimalus käia mitte ainult Skopjas, vaid ka mujal linnades ja piirkondades seal riigis. Ähm, ja ma käisin ka valimiste ajal seal, ma nägin, et need valimised viidi väga edukalt läbi ja ma sain kõnelda äh, origi äh, raamkokkuleppe äh, kümnenda aastapäeva äh, üritusel ja mm, Euroopa integratsiooniministrid Lääne-Balkani riikidest olid Skopjas ühel üritusel, kus ka mina sain kohal olla. ja mm, ministrid Balkani riikidest on käinud koos eh, selleks, et eh, arutada eh, inimõiguste küsimusi ja diskrimineerimisvastaseid küsimusi äh, ja mul äh, on väga hea meel, et ma olen saanud osaleda ka meie parlamendi ja äh, sealse riigi parlamendi ühiskoostöös. ma olen kõikidel nendel üritustel olnud väga teretulnud. Euroopa Liidu liitumisprotsessiga on seotud väga palju poliitikat ka ja täna hommikul me seda kindlasti arutame, aga sageli me unustame ära selle, et me räägime riigist, riigi inimestest, ühiskonnast, ühiskonnast, kultuurist, ajaloost ja ma tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel olnud äh, seda riiki tundma õppida, seda äh, ühiskonda, selle inimesi ja mm, ma pooldan nende liitumist Euroopa Liiduga, liikumist Euroopa suunal, tegin seda ka siis, kui ma selle teemaga tegelema hakkasin aga äh, nagu iga raportöör olen mina ka äh, varasemaid raportööreid aluseks võtnud äh,, siin on keeleliselt seda näha ja ma viitan sellele ka. ma olen eelnevatest resolutsioonidest mõned lõigud üle võtnud ja ma arvan, et sellel on olnud head põhjused. kõik, kes mind teavad, teavad ka, et mul on oma isiklik lähenemine ning oma iseloom ja mul on olnud au olla selle toimiku raport, raportöör ja seetõttu ma olen otsustanud ka oma jälje siia jätta ja seetõttu ma olen selles äh, raporti projektis mitmel äh, viisil püüdnud äh, seda ka teha, isikliku jälje siia jätta. esiteks, mis puudutab seda projekti, siis lõige üks, lause üks, siin ma olen teinud väga selge ähm, Äh, olen öelnud selgelt välja seda, et me tahame, et äh, läbirääkimised algaksid ilma viivituseta. Äh, see parlament siin on sellisel seisukohal ja ma tahan väga selgelt saata välja sõnumi üle kogu Euroopa, et see on see, mida me tahame, niisiis lõige üks, lause üks ütleb seda väga selgelt lisaks äh, siin dokumendis ma äh, toon välja mitmeid võimalusi edasi liikuda ja ilma, et see soovitus äh, ohtu seataks ning ilma pakkuda alternatiive sellele lahendusele. aga ma tegelen ka eelscreenimisega ja ja ma olen siin vähem kui kuu aega tagasi öelnud, et me peaksime panema paika tähtaja jõudmaks äh, edukatele äh, lõpptulemustele ähm, skriinimisprotsessis ning ja ma olen toonud siin välja ka selle, et me peaksime liikuma äh, stabiliseerimis- ja assotsiatsiooniprotsessi teise faasi. Need ei ole alternatiivid ja need ei ohusta läbirääkimiste algust igal juhul me peame selle protsessi liikuvuses hoidma ja siis on need äh, asjad välja toodud. ma olen öelnud ka, et status quo ei ole äh, lahenduseks, äh, ma kordan Euroopa Komisjoni sõnu, need sõnad ei ole alati tervitatavad, äh, aga need tuleks siiski kuuldavaks endale teha, nimelt positiivne Äh, komisjonipoolne soovitus äh, ei ole kivisse raiutud ja see oli nüüd tsitaat. aga samal ajal ma ütlen ka seda, et meie Euroopa Liidus äh, ei saa võtta iseenesestmõistetavalt äh, ka äh, riigi Euroopa perspektiivi. Äh, alguse osas on mul palju tähelepanu pööratud majandusarengule, ma vaatan siin seda, kuidas see riik on arenenud majanduslikult, makromajanduslikult, nad on hästi teinud, neil on hästi läinud ja nad väärivad kiitust selle eest, selle ma olen ka raportisse sisse pannud. ma olen ka neid kritiseerinud teatud reformi küsimustes, aga ma olen teinud seda ma loodan vähemalt eh, selliselt, et minu kommentaarid on selged eh, selleks, et eh, meie partnerid seal riigis saaksid aru, mida me neilt tahame. ma olen teinud seda konstruktiivselt ja me tahame selle riigi inimestele öelda äh, seda, et äh, need soovitused, mis me oleme teinud, äh, on tehtud sõbralikuna selleks, et me tahaks, selleks, et nad saaksid edukad olla. Ähm, ma Äh, olen koostanud selle dokumendi, pidades silmas äh, inimesi ja ühiskonna ja alati, kui ma olen seal riigis kohal käinud, siis ma ei taha kohtuda mitte ainult poliitikute, vaid ka kodanike, tavakodanike ja seetõttu ma olengi üles kutsunud komisjoni äh, suurendama suuresti tsiviilühiskonna rahastamisvahendit Äh, tegemist on äh, parlamendi äh, raportiga ja seetõttu ma olen võtnud endale vabaduse õnnitleda neid ka ähm, edu eest korvpalli meistrivõistlustel. ja Äh, ma ütlen siin väga selgelt välja ka selle, et viisa äh, liberaliseerimine on meie äh, suhete nurgakiviks ning siin parlamendis me kaitseme seda teemat ja võitleme selle eest. ja nüüd nime küsimus. mina ei taha olla siin lepitajaks, meil on lepitaja ÜRO-s. mina Äh, äh, olen püüdnud ootusi veidi allapoole tuua, äh, mitte selle protsessi osas üldiselt, vaid minu rolli osas seal, minu ülesandeks ei ole see nimeküsimus lahendada ja ma arvan, et kui ma püüaksin seda teha, siis ma arvan, et ma teeksin rohkem halba kui head. mina mm, olen varem teinud ja siin raportis püüan ka seda teha, nimelt avaldada konstruktiivset survet kõikidele osapooltele, nii Skopjale kui Ateenale, selleks, et lõpptulemuseks oleks õiglane Äh, ja aus äh, lahendus ja kokkulepe sellele vaidlusküsimusele. mina arvan, et see on kõige sobivam roll, mille ma endale saaksin võtta ja äh, siin ma olen ka võtnud üle sõnastusi eelnevates resolutsioonides, nimelt et see nime ähm, küsimus blokeerib laienemist ja õõnestab heanaabruslikku suhteid. ma olen pannud komisjonil Äh, tule välja arbitraažimehhanismiga mitte ainult selle juhtumi puhuks, äh, äh, vaid mm, juhtumiteks, mis võivad puudutada kõiki tulevasi liikmesriike. ja ma olen sellega seoses öelnud ka järgnevat. ma märgin ära rahvusvahelise kohtu otsuse oleks olnud soovitav jõuda läbiräägitud lahenemisel, lahendusele enne selle kohtuotsust ähm, ja, ja ma palusin Euroopa Komisjoni ma, ma rääkisin sellest Euroopa Komisjoniga eh, ning palusin neil panna oma seisukoha selle kohtuotsusega seoses paberile ning et mi, öelda, et milline on nende soovitus nõukogule sellega seoses. teiseks ähm, ma ei palu Euroopa Liidul seda probleemi lahendada, aga kui eh, see probleem lõpuks lahendatakse, me tahame mängida siin rolli selle lahenduse esitlemises äh, ja edastamises äh, kohalikule rahvale ja me tahame ka referendumi kampaanias osaleda, mis sellega seotud on. ning kolmandaks, kui me tahame, et riik on edukas teiste reformide läbiviimisel erinevates valdkondades, siis äh, ma arvan, et see aitaks äh, selle probleemi lahendamisele ka kaasa. ja neljandaks, äh, ma olen kasutanud äh, sõna Makedoonia. ma olen kasutanud seda ühe korra, ma olen teinud seda lõikes kaheksa Euroopa Komisjoni seisukoht oli kasutada seda omadussõna eduraportites ning äh, sel aastal, nagu paljud inimesed teavad, äh, on ähm, suureks probleemiks olnud see, et äh, sõna Makedoonia mittekasutamine, rääkides riigi keelest, kultuurist ja identiteedist, oli midagi, mida nähti negatiivsena, kui komisjoni eduraport välja tuli Äh, ÜRO-s kasutatakse seda tava ka äh, ja rahvusvaheliselt äh, mm, tehakse seda samamoodi. ma arvan, et see sõna kasutamine ei tohiks olla provokatiivne mitte kellegi jaoks. mina olen kuulanud väga hoolikalt parlamentaarse ühiskomitee arvamust, kui nad seda teemat arutasid oma koosolekul ning kui nemad Äh, ja ma otsustasin, et kui nemad äh, üksmeelsele otsusele jõuavad ja seda nad tegid, siis ma panen selle sõna ka äh, oma raportisse sisse ja seda teksti niimoodi sõnastades ma oma lubaduse ka täitsin. Tegelikult see, mis siin dokumendis sisaldub, on tegelikult vähem kui see, mida seal parlamentide vahelises koht-, parlamentide vahelisel kohtumisel kokku lepiti ma arvan, et äh, mu aeg on otsa saanud, seetõttu ma ei hakka rääkima avasõnavõtus äh, täpsemalt äh, edasistest reformidest, ma kuulan suure huviga ära seda, mida kolleegid ütlevad ja vastan teile hiljem ja ma tahan teile, parlamendi kolleegidele, öelda selgelt veel kord välja selle, et staatus quo ei ole lahenduseks. Äh, mul on väga hea meel selle üle, mis Montenegro ja äh, Serbiaga on toimunud, mul on väga hea meel selle üle, et äh, Horvaatias saab järgmine liikmesriik ja mina aga olen endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia raportöör ning mina Mm, kindlasti juhin teie tähelepanu sellele, et eh, meie tegevus mõjutab eh, regionaalset stabiilsust, eh, kohalikke inimesi ja laienemisprotsessi. kui märtsikuus nõukogu hakkab arutama laienemist, siis ma tahan, et ta arutaks ka selle riigi liitumise küsimust ning meie resolutsioonis ma palun, et parlament ka kutsuks neid üles seda tegema. Euh, suur tänu, härra Hewitt! mul on kuus sõnavõtusoovi ja mõne minuti pärast peaksime alustama hääletusega, nii et ma palun seitse sõnavõtusoovi, aga palun hästi lühidalt, härra Kovatšev. suur tänu, proua esimees, tänan kolleeg Howitit selle resolutsiooni ettepaneku eest siin resolutsiooni ettepanekus on välja toodud kõik Makedoonia edusammud meie jaoks on väga tähtsad äh, kahepoolsed suhted äh, Euroopa Liidu lõimimisprotsessis, kuid neid ei ole võimalik siin praegu välja tuua, sellepärast et ainult Euroopa Liidu lõimimisprotsessi kaudu on meil võimalik äh, mineviku probleemid lahendada oma resolutsioonides oleme me tihti teinud ettepanekuid loomaks usalduslikke sildu naaberriikidega ja see oleks ka mõistlik ettepanek äh, Makedoonia osas. kahjuks on aga tõsiasjad teistsugused. ei ole mitte ühtegi sellist ettepanekut äh, Euroopa parlamendil tehtud. ei ole tehtud ettepanekuid teatud äh, Bulgaaria ja Makedoonia ühiste pidupäevade kohta ja nii edasi äh, Makedoonias on äh, ajalooraamatuid, kus õhutatakse vaenu bulgaarlaste vastu. Makedoonia on ainus riik, mis negatiivse eh, identiteedi on üles ehitanud. makedoonlased ütlevad, et me oleme makedoonlased sellepärast, et me pole bulgaarlased. Eh, kultuur ja identiteet on iga riigi enda siseasi, kuid eh, me ei või nõus olla sellega ja leppida sellega, mis seal praegu toimub. meil ei ole mitte midagi selle vastu, et makedoonlased ennast makedoonlasteks nimetavad, kuid meil on ühine ajalugu ja seda ajalugu tuleks austada. sama kehtib ka vihavaenu kohta, mis tuleneb äh, Äh, kunagisest endisest ühisest Jugoslaavia keelest. ma loodan, et makedoonlastel on võimalik oma mineviku taak maha raputada ja vaadata ühisesse Euroopa tulevikku. suur tänu, härra Vigenin, poolteist minutit. Thank you uh,, chair, I will be very brief. suur tänu, proua esimees, teen hästi lühidalt, kõigepealt tahan härra Howitit õnnitleda suurepäraselt tehtud töö eest kahjuks pärast kõiki neid asju, mis siin juhtusid, pidi ta äkitselt hakkama selle küsimusega tegelema, aga tal oli võimalus Makedooniat paremini tundma õppida ja õppida ka paremini tundma Makedoonia ja Euroopa Liidu suhteid. tahaksin äh, samamoodi öelda, et meil tuleb sellest äh, praegusest patiseisust välja saada. jah, patiseis on tekkinud väga paljudel põhjustel, kuid üheks põhjuseks on ka see, et Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ei saa alustada läbirääkimisi ja on äh, jäänud tahaplaanile. kolmandat korda on teinud nüüd komisjon ettepaneku alustada läbirääkimisi, kuid seda ei ole võimalik teha. nii et me peame arvestama ka sellega, kui tundlik on see küsimus äh, Kreeka poolelt, kuid me peaksime arvestama ka, millises raskes olukorras Makedoonia on. seetõttu parlament ei saa küll läbirääkimisi pidada või äh, otsuseid leida, kõik on äh, valitsuste kätes. kuid see ei tähenda seda, et me siiski ei võiks teha ettepanekuid äh, äh, suhete tulevase arengu kohta. meie leiame, et aeg on küps mõlema valitsuse jaoks, nii Makedoonia valitsuse jaoks kui ka arvestades nüüd olukorda Kreekas, Kreeka valitsuse jaoks hakata nendest küsimustest rääkima. ma ei taha rääkida praegu üksikasjadest. poliitilised sõnumid, mis Makedooniast tulevad, on tihti negatiivsed teiste naabrite suhtes, kuid me peaksime ka siin parlamendis ütlema, et Makedooniat ei ümbritse vaenlased ja meid huvitab selle riigi tulevik. selline psühholoog-, sellise psühholoogilise trikiga oleks võib-olla võimalik ka Makedoonia suhtumist muuta. suur tänu ja härra Kasuliides! Merci, madame president! tänan, proua eesistuja, esinaine Howitt as well. mina tahan õnnitleda ka härra Howittit ja tahtsin ka öelda, sest tema on pannud väga hästi õigesse raamistikku selle, mis on selle parlamendi roll. nimelt äh, kõikide soov, et äh, Jugoslaavia endine Makedoonia Vabariik alustab liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga viivitamatult äh, et ei oleks äh, takistusi ja et kõik äh, soovivad selle protsessiga edasi minna. see, mis on siin kirjas, see näitab, et äh, härra Haavits saab aru, milline on parlamendi roll põhilises arutelus ja see tuleb väga selgelt välja lõikes seitse. tahaksin paluda et härra Howitt vaataks üle lõike üheksa sõnastuse. nimelt meie seisukohaks on see, et mida rohkem mida rohkem eeltingimusi jäetakse kõrvale, seda raskemaks on, muutub selle olukorra lahendamine ja seetõttu me oleme nõus selle seisukohaga, et läbirääkimisi tuleks äh, äh, sõelumisprotsessi lõpus ja nime probleemi lahendamine oleks tõesti tervitatavaks eeltingimuseks. ja see loomulikult, me tervitaks selle probleemi lahendamist. siis äh, põhiseaduslike muudatuste küsimus nimelt, et äh, kasutatakse arbitraažikohut, ma ei tea, kas see ettepanek on ka reaalselt teostatav miks ei võiks teha ka lepitust näiteks Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel euroala küsimustes. suur tänu ja proua Koppa, palun! suur tänu, proua esimees, ka mina tahan õnnitleda härra Howitit selle tasakaalus resolutsiooni puhul ja ta tõesti on üritanud äh, väga kiiresti kokku panna väga hea dokumendi. ka mind huvitab see raportööri kasutatud uus formaat, see on asja muutnud dünaamilisemaks, annab selgema pildi nendest küsimustest, mida Makedoonia peab lahendama. kolm punkti minu arvates on siin tekstis puudu sellest raport, äh, mis meil on varem olnud resolutsioonides kirjas, nimelt et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Skopje kampaania tõi endaga kaasa väga palju negatiivseid tundeid sealse piirkonna riikides, äh, õhutati vihavaenu, mida kolleeg Kovatšev siin ka just mainis. nii et see, selle parlament, selle valitsuse lähenemine ei aita kuidagi läbirääkimisi lõpetada. teiseks, äh, Richard ütleb, et status quo ei ole kogu selle piirkonna jaoks lahenduseks. jah, tõesti, aga see on see, mida nõukogu otsutas. nimelt äh, et kui me ütleme, et status quo ei ole lahenduseks, siis mõelge ka Serbia ja Montenegro peale. see, mida see nõukogu mõned päevad tagasi otsustas, oli jääda status quo juurde, et ei alustata läbirääkimisi ja ei anta kandidaatriigi staatust. kolmandaks, teil on täiesti õigus, et väga paljudel juhtudel raportöör äh, ja mitte ainult äh, Jugoslaavia endise Makedoonia vabariigi puhul satub kiusatusse rääkida lepitaja või vahendaja rolli, see on vale, see ei aita äh, ja sellel on alati täpselt vastupidine tulemus. suur tänu ja ma arvan, et meil on võimalus selle küsimuse juurde veel tagasi seda põhjalikumalt arutada. suur tänu ja proua Nikolai, palun suur tänu, proua esinaine, ma, ka mina tahaksin tänada härra Hewitit selle raporti eest. ma tahaksin rääkida kahest küsimusest, ma arvan, et ajakirjandusvabadus peaks selgelt välja tulema siit äh, raportist, sellepärast et praegusel hetkel on mõningaid probleeme Makedoonias seoses sellega ja teine küsimus, mis äh, puudutab Makedooniat ja meid, see on rahvusvaheline kriminaalkohus. ma arvan, me peaksime rõhutama siin, et et äh, rääkima ka nimeküsimusest ja sellest patiseisust seoses sellega, me peame järgima, kas me peame järgima kohtuotsust sellega seoses edasi vähemuste küsimus. Makedoonia on üles näidanud edusamme tegelemisel selle küsimusega, aga kahjuks siiski on veel väga palju teha selleks, et täies mahus vähemuste õigusi austada, järgida. proua Kornelis um, suur tänu, proua esimees, ka mina tahaksin õnnitleda härra Howitit suurepärase raporti puhul. mul oli väga hea meel lugeda lõiget kümme, kus on ette nähtud vahekohtumehhanism, nii seda äh, mõtlesid, selles suunas liikusime ka härra Kukan ja mina eelmise raporti puhul, me siin ei soovi üldse mitte takistada poliitilisi protsesse Euroopa Liidus ja ka kandidaatriikidega ning meie poliitilise liiduna peaksime välja töötama mehhanismi lahendamaks probleeme selleks, et äh, leida lahendusi ja aidata neil riikidel kohanduda äh, Äh, uue olukorraga, mitte aga jääda toppama liitumisprotsessi. mul oli ka väga hea meel näha, et väga palju on äh, tähelepanu pööratud äh, soolisele diskrimineerimisele ja seksuaalse sättumuse küsimustele seksuaalse sättumuse küsimus on Makedoonias kaasa toonud diskrimineerimist Äh, soodustavad seadused ja Makedoonia valitsus peab need valitsused üle, need seadused üle vaatama ja ma loodan, et see toimub võimalikult kiirelt. siis Makedoonia ametivõimud, mulle valmistab muret, et äh, äh, viimased probleemid Kosovos on üle hüpanud ka Makedoonia peale ja selle asemel, et äh, jääda rahulikuks, paljud poliitikud on siiski õhutanud viha erinevate etniliste gruppide vahel. mõningad probleemid on jäänud, kuid nagu öeldud, meie oleme üleüldiselt selle raportiga väga rahul, suur tänu, härra Tänak. suur tänu, proua esimees, ka mina tahan Richard Howittit õnnitleda selle raporti puhul ja tuleb öelda, et ta tõesti on juba va-, variraportööridega ka kohtunud juba selle eest tahan teda õnnitleda ja mulle meeldib eriti lõige nelikümmend viis, kus öeldakse, et Makedoonia võitis korvpalli äh, meistrivõistlused ECR ehk minu fraktsioon kahetseb nõukogu otsust äh, blokeerida Makedoonia õigust alustamaks liitumisläbirääkimisi, ma arvan, et viimased otsused äh, äh, äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu puhul poolt on olnud positiivsed ja toob, toovad endaga kaasa õiguslikku selgust, nii et ma loodan, et nüüd on võimalik Ateenat ka julgustada äh, leidmaks lahendust nimevaidlusele ja mitte takistada Makedoonia õigusi, vähemalt alustada liitumisläbirääkimisi. tegemist ei ole mitte küsimusega, kas Makedoonia peaks liituma Euroopa Liiduga, vaid et kas tal on õigus alustada liitumisläbirääkimisi selle praeguse nime all Jugoslaavia endine eh, Makedoonia Vabariik ja ma leian, et ei ole mitte mingit põhjendust, miks ei peaks seda tegema. tegemist on väikese õitsva sõltumatu rahvaga, see äh, rahvas peab leppima väga naljakate lepingutega ja sellepärast meie toetame seda mitmerahvuselist äh, ja stabiilset riiki, selle asemel, et teda isoleerida ja hoida teda kandidaatriigi staatuses, peaks tal olema õigus alustada läbirääkimisi, sest kõik vastupidine ei aita ja riiki ja destabiliseerib selle riigi olukorda, nii et tõesti tuleb meil leida kiireloomulisi lahendusi Makedoonia võimaluste parandamiseks, järgmisel ülemkogul peaksid nad saama rohelise tule läbirääkimiste alustamiseks. ECR on Makedoonia suur sõber ja jääb selleks. suur tänu. suur tänu ja härra Kirillov, palun, üks minut. suur tänu, proua esimees ja palju õnne Richard Howittile. kuna aeg on otsas, siis äh, keskendun ainult lõikele kakskümmend kaks äh, toetamine, poliitiline julgustamine on väga hea, sellepärast et see on kõikide huvides, ka naaberriikide stabiilsuse huvides. tahtsin lihtsalt lisada, et mis puudutab ajaloolisi teisitimõistmisi selles protsessis ja identiteedi ülesehitamises, ma arvan, et me peaksime tähelepanu pöörama ka ajalooliste tõsiasjade tõlgendusele ja lõikes kakskümmend kaks me peaksime tõesti vaatama neid äh, õpikunäiteid. ma olen näinud siin täiesti õudsaid näiteid selle kohta, kuidas äh, naabrite osas negatiivseid tundeid äh, õhutatakse. see ei ole mitte ainult etnilisel, etnilistel põhjustel, vaid ka poliitilistel, nii et võib-olla me peaksime vaatama, kas me leiame äh, näiteid, nii et ühiskomiteed, mis tegelevad nende õpikutega, võib-olla ka ajaloolaste ühised kohtumised, mis hindaksid äh, olukorda, töögrupid, mis vaataksid neid asju üle, võib-olla oleks niimoodi võimalik olukorda lahendada. jah, äh, Makedoonia kõrged esindajad ütlevad, et siis, kui me liitume Euroopa Liiduga, siis me parandame õpikud ära, võib-olla oleks võimalik läbirääkimisi lihtsam alustada, äh, kui me loome aluse headeks, heanaaberlikeks suheteks. härra Peeterle. Eh, eh, suur tänu, proua esimees. mina olen üks nendest, kellele ei meeldi see kompleksne ja muserdust tekitav olukord me näeme, et kandidaatriikide, kandidaatriigi jaoks kasutatakse erinevaid nimesid ja talle ei lasta edasi liikuda. oleme me, oleme ka kuulnud, et vahel riigi nime äh, mõned kõrged ametnikud isegi mitte ei maini ja arutelud on sarnased äh, sellega, äh, kus hakatakse rääkima, et mis oli enne, kas muna või kana mida siis nüüd teha? meil tuleb leida konstruktiivne lahendus olukorrast väljatulemiseks. kuid selleks, et seda saavutada, tuleb kõigepealt üles näidata austust üksteise vastu, meil tuleb alustada identiteedi austamisest. ma arvan, et tegemist on pretsedentjuhtumiga, äh, kus riigi identiteet seatakse äh, küsimuse alla ja see tegelikult puudutab ka riigi nime ja riigi keelt alguses oli selline trend, et ei kasutati, et ei kasutatud äh, omadust sõnana sõnad Makedoonia, ka makedoonia keele puhul. ja mina tõesti ei tea, kuidas mina tunneksin, kui keegi ütleks mulle, et ma ei tohi enam olla sloveenlane või et ma peaksin ajalukku tagasi vaatama ja leidma enda rahva jaoks mõne teise nime. siin on öeldud juba mitu korda, et ajalugu tuleb austada ja ajalugu peab leidma väärtusliku kohtlemise, kuid ma ei usu, et on mõistlik minna väga kaugele ajaloos tagasi. minu sooviks on see, et äh, naabrid räägiksid nendest küsimustest omavahel ja jõuaksid kokkuleppele ja me peaksime vastavasti ikka austusega edasi minema. Äh, suur tänu ja sellega me oleme lõpetanud selle punktiga. ma tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar kell kaksteist ja ma tänan härra Hewitit ja läheme nüüd äh, hääletuse juurde. ja äh, kuna härra Saarus-Volski ei ole veel saabunud, siis alustame härra Watsoni raporti hääletusega raporti projektettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide isiklike ja majandushuvidega seotud Euroopa Liidus toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu piiravaid meetmeid. kas kõigil on oma hääletuskaart olemas? kena? alustame. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid. kontrollime, sellepärast et tulemus ei ole selge. muudatusettepanek kolmkümmend kuus. Voilà, terminé. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend sei-, kolmkümmend üheksa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 kes on vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kaks, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. härra Sarjusvolski. tagasi lükatud. viiskümmend kolme, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seega viiskümmend üheksa on tagasi võetud, läheme siis kuuskümmend, kuuekümne kolmanda juurde ja annan sõna raportöörile härra Watson. Um, suur aitäh, esinaine. ma tahaksin teha suulise muudatuse ettepaneku suulisele muudatusettepanekule, mida on ka juba arutatud fraktsioonide poolt. suuline ettepanek oleks siis järgmine. Sanctions regimes with rigor and consistency, comma, striving to avoid the application of double standards selline oli siis äh, uus sõnastus ja ma loodan, et see uus sõnastus äh, leiab ka kolleegide poolse toetuse. kes on selle suulise muudatusettepaneku poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks? vastu võetud. kompromiss oh. ei, kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud muudatusettepanek, kontrollime. kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega läheme nüüd, vabandust, kuuskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. seega läheme seitsmekümne juurde, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Läheme seitsmekümne ühe juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, seitsekümmend viis kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, oodake palun, kontrollime. hääletus on alanud, seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seega seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, pole selge, kontrollime seitsekümmend kaheksat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud ei ole selge, teen ettepaneku kontrollida, kaheksakümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu erapooletud. ma teen ettepaneku kontrollida. üheksakümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud, üheksakümmend kolm hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seega sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, see ei olnud selge, sada üheksa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud suure enamusega. ma olen teid juba ilmselt ära väsitanud, sest väga paljud ei hääleta enam. sada kolmteist ja sada neliteist, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, kes on poolt, kes on vastu. oodake nüüd. sotsiaaldemokraatide juures on probleem. sellepärast, et see oli vastuoluline natuke. sada seitseteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, kompromiss kolmteist, sada seitseteist on vastu võetud, sada seitseteist, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ta on suure enamusega, enamusega vastu võetud. kompromiss kolmteist,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 kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seega läheme muudatusettepaneku sada kolmkümmend juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud, sada kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. Läheme saja kolmekümne kuue juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, ma arvan, et on vastu võetud kümme, kes on poolt? kes on vastu? see on erapooletud tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ma arvan, et seda me peame kontrollima, hääletus on alanud, kolmteist. hääletus on lõppenud vastu võetud, neliteist, kes on poolt? kes on vastu? sotsiaaldemokraatide fraktsioon on tõesti vä-, väsinud, nad peaksid, neil on puhkust vaja. kas te palun võiksite komment-, lõpetada selle kommenteerimise, kuidas sotsiaaldemokraadid hääletavad? aga te ei hääleta ju. neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. üheksateist kakskümmend, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kontrollime kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud, kontrollime, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, seega muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud, tundub, kontrollime. kolmkümmend viis. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme nüüd lõpphääletuse juurde. hääletus on alanud Un peu pour toi. Ok. Faut, faut le mettre aussi dans la liste des participants au vote. Hein. Voilà, le vote est clos see on, hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud äh, Bravo härra Vaats on Bravo härra äh, raportöör. Läheme nüüd härra Sarjus-Volski raporti hääletuse juurde Euroopa Liidu välispoliitika seoses BRICS riikide ja muude esile kerkivate majandusjõududega, eesmärgid ja strateegiad. kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme kuuskümmend üheksa juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et on tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud? vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme üheksakümne nelja juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, üheksakümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud on tagasi lükatud ühe häälega üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud või vabandust, vastu võetud? üheksakümmend kuus, kes on poolt? üheksakümmend viis kontrollime, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd sada kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, seega läheme saja kahekümne kuue juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, seega läheme saja kolmekümne kuue juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, sada nelikümmend viis kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Moi j'ai du temps, c'est pas un problème, hein? minul on aega, pole probleemi, me võime kõiki hääletustulemusi kontrollima, sada viiskümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seega läheme saja kuuekümne nelja juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud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 tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. seega muudatusettepanek kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud. oodake nüüd. siin on Rahvaparteiga probleem. seitse, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime seda, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud kümme, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seega läheme kaheksateistkümnenda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud oodake, vabandust, me unustasime ära muudatusettepaneku üksteist ja kui te ole, lubate, siis tuleme tagasi selle juurde. üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kakskümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tundub, et vastu võetud. kakskümmend neli, kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud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 ja siis on meil osade kaupa hääletus kolmkümmend kaheksa, esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, teine osa vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime kolmekümmet üheksat. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend, kes on poolt, vastu, kes erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, nelikümmend kaks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osa. nelikümmend üks, nelikümmend kaks, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. seega läheme muudatusettepaneku viiskümmend juurde, kes on poolt, kes on vastu erapooletud vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. Läheme nüüd ühe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek äh, kolm langeb ära, ja lähme nüüd Arengukomisjoni arvamuse juurde. üks, kes on poolt? vastu? me tagasi lükatud kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapoole, vastu. seda kontrollime. nii et ma teen ettepaneku kontrollida viite, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud napilt kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu tagasi lükatud ja, ja kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist, kes on poolt, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja läheme nüüd lõpphääletuse juurde, lõpphääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus, üks isik, üks on puudu, hääletus on lõppenud, suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne, härra Saarjus-Volski! suur tänu kõigile, kes selle raporti kallal tööd tegid! ja nüüd oleme lõpetanud tänase hommikupoolikuga härra Landsbergis. Ah, in favor? Favor, okei, ah, allez-y. Thank you, thank you, madam. palun oh,, vabandust. suur aitäh ma tahaksin lühidalt eh, edastada ühe selgituse selle koha pealt, mis mulle selle dokumendiga seoses muret valmistab nüüd on äh, see vastu võetud, aga seal on punktid sees, äh, kui BRIC äh, ähm, äh, kirjeldatakse kui üksust konsolideeritud jõudu, aga nii see tegelikult ei ole, vähemalt mitte veel. ja seetõttu võib-olla oleks äh, parem seda parandada äh, neid ilmselgelt ei tehtud ja nüüd me ütleme siin või räägime siin BRICS-ist kui ühtsest jõust, mis on tegelikult vale, see ei ole korrektne. see ei ole ka mm, väga progressiivne ja positiivne, mitte nii progressiivne, kui seda püüti välja näidata. mina äh, püüdsin lisada muudatusettepaneku paragrahvu kolmteist selleks, et pöörata teie tähelepanu äh, järgmisele. Äh, kui me äh, kiidame sellise üksuse esilekerkimist kui positiivset võimude nihet üleilmsel tasandil, nihet siis mitte võtme polaarsusega süsteemi suunas, siis minu arvates on tegemist äh, äh, veel ühe äh, nihkega või liikumisega, kus BRICS aitab kaasa uuele bipolaarsusele, Euro-Atlantiline üksus versus teised, keda juhivad siis kas Venemaa või Hiina. me peaksime püüdma mitte kiita nii väga seda uut süsteemi, sest eh, kui me seda teeme, siis eh, see toob kaasa selle, et Euroopa Liit marginaliseerub järjest. suur tänu, sellega oleme lõpetanud oma töö tänaseks hommikupoolikuks ja kohtume täna pärastlõunal, suur tänu!